Colleagues, I'm going to start. Um... kallid kolleegid, alustan. kell on seitse minutit üheksa läbi. ja esimene punkt päevakorras on arvamuste vahetus Cesari direktori Patrick Kaiga, kes on ka kohale jõudnud. Patrick, kõigepealt ma olen natukene pettunud kui vähe on kohalejaid, kuivõrd äh, parlamendiliikmed palusid ise, et see saar tuleks ja annaks ülevaate sellest, mis praegu parajasti teiega toimub. niisiis, kui ma paluksin nüüd poliitilistel nõustajatel natukene pingutada ja kohale kupatada mõned parlamendiliikmed, siis see oleks ähm,, jah. ja kvantiteet oleks ka abiks, pean ütlema päris aus öeldes on, on päris niru äh, päris niru märk äh, mingi nii olulise teema äh, puhul, kui seda on Cesar, aga Patrick, sinul on sõna. aitäh, Ryan. lugupeetud parlamendiliikmed, mu daamid ja härrad. ma olen kindel, et tuhapilved takistasid komisjoni liikmetel täna kohale jõudmist. see on hea ettekanne. Te olete äärmiselt diplomaatiline püüan anda teile ülevaate sellest, kus me Cesariga oleme ja püüan rääkida ka tulevikust ning Cesari rakendamisest, kus on vaja samme selle komisjoni poolt. kõigepealt on minu jaoks suureks auks olla siin anda teile ülevaade Cesaarist. kui ma möödunud kord siin olin, siis selgitasin teile, milline on Cesaari programmi omapära ja ühisettevõtte omapära. see on esimene public-private partnership, kes, mis iialgi selles valdkonnas loodud on. peale seda ülevaadet kindlasti te seda slaidi lugeda ei saa, kuid oleme laiendanud seda partnerlust kolmeteistkümne uue äh, tööstuspartneriga kaks põhilist eesmärki. kõigepealt laiendada ähm, Air Navigation Service'id äh, eriti Euroopa keskosa poole, kuid siiamaani õnnestus meil haarata vaid Poola endaga kaasa, sellega oleme, teeme veel tööd, aga tahtsime ka saada kampa riike, kellega Euroopa na-, äh, kes on Euroopa naabruses ja kellel on tugevad äh, sidemed Euroopa tegevusega, nagu näiteks Kanada või Maroko teine eesmärk oli meil kaasata suuremat hulka Euroopa Liidu välistööstust selleks, et see saaretehnoloogia oleks koos toimimisvõimeline muude maailma regioonidega. ehk siis Euroopa Liidu tööstuspartnerid sponsoreerivad USA eh, ettevõtteid eelkõige selleks, et saada vastastikus kokkuleppeid üle Atlandi ookeani ja et nad oleksid peamised ettevõtte, võitjad oma öö, eh, liitlaste tegevusele. seega peegeldame neid äh, piiranguid, mida USA äh, paneb oma, ähm, tähendab mitte USA päritolu tööstusele NextGeni projektis tänasel päeval on meil alla kirjutatud erinevad kokkulepingud äh, lennuruumi kasutajatega, äh, sertifitseerimisvõimudega ja töötajate assotsiatsioonidega, täna töötab meil umbes kakssada eksperti äh, lennundusest meiega koos ja meil on esindatud umbes kuuskümmend töötajate esindajat Cesar on üks kõige ambitsioonimaid ja keerulisemaid programme tänasel päeval Euroopas, meil on kuussada, kolmsada projekti, kuusteist tööpaketti, sada kümme ettevõtet, kaks tuhat kakssada eksperti, kes töötavad kahekümne kolmes erinevas riigis. seetõttu oleme teinud märkimisväärseid investeeringuid selleks, et saa- äh,, panna paika koostöötamise põhimõtted kui ka vahendid, mida kasutavad kaks tuhat eksperti äh,, programmi juhtimine ja seire võime. tuleb tunnistada, et see on nõudnud rohkem aega, kui me algselt planeerisime, kuid meil on õnnestunud see asi tööle saada ja uhkelt saan öelda, et kahe aasta äh, olles töötanud selle programmiga kaks aastat, siis oleme edukalt lansseerinud kõik projektid, teinud ära kõik tehnilised tegevused äh, õigeaegselt ja äh, eelarve piires esimene ülesanne, mille me endale seadsime ja teatasin, rääkisin sellest ka möödunud kol-, kord oli panna programm kokku ja lansseerida see ja sellega oleme ka hakkama saanud edukalt. järgmiseks väljakutseks on äh, hoolitseda selle eest, et programm teeb, mis ta tegema peab ja see on tõsine väljakutse, kuna viimase kahekümne aasta jooksul on investeeritud umbes kakssada miljonit eurot igal aastal ATM-i uuringutesse äh, ja Euroopa Komisjon, Eurokontroll eriti ja tegelikult mingisugune, mingisuguseid tulemusi sellest DA tööst ei ole reaalsusesse jõudnud. seetõttu otsustasime ja leppisime kokku oma partneritega, et kõik Cesari tulemused äh, tuleb enne läbi katsetada reaalses töökeskkonnas. minevikus on liiga paljud uurimisprojektid äh, testimisele läinud ainult laborites, näitasid seal väga häid tulemusi, kuid äh, reaalis päris töö, päris liiklusega nad ikkagi läbi ei läinud meie lähenemine on siis kasutada operatiivsüsteeme, reaaltingimusi ja reaalolukorda ja seetõttu eh, lennujuhid ja insenerid on olukorras, kus nad saavad tegelikult hinnata, kas vahendid on kasulikud nende igapäevases töökeskkonnas. rahvusvaheline kontrollmeeskond, kuhu kuuluvad ka eh, personali esindajad, aitavad meil hinnata, Äh, kuidas mõjutavad äh, töökoormuse, äh, turvalisuse ja tõhusust töökoormust, turvalisust ja tõhusust need võimalikud muutused. põhimõte on vähendada seda aega, mis läheb vahendi väljamõtlemisest rakendamiseks. teine oluline otsus, mille me vastu võtsime, on anda igal aastal Cesari ülevaade Äh, see on siis komplekt kõikide Cesari toodetest, mis on läbi kontrollitud ja kui kontrolli tulemused on edukad, siis on nad valmis ka äh, ellurakendamiseks. esimene Cesari ülevaade tuleb teha sel aastal ja siia kuuluvad huvitavad asjad, nagu näiteks äh, lennujaamade kontrollimine ilma lennujuhtide füüsilise kohalolekuta lennujaamas endas, sünkroniseeritud lahkumise ja saabumise vahendid, mis parandab lennujaamade tõhusust ja esimene 4D trajektoorlennud, mis toimuvad Airbusi kontrolllennukil Maastrichti ja Stockholmi õhuruumides me finantseerime kaheksateist projekti roheliste äh, projektina ja põhimõte on see, et me palume lennufirmade gruppe, ANSP-sid ja lennujaamu töötada koos äh, selleks, et muuta igapäevane töö ähm, rohelisemaks, paremini vahetada informatsiooni ja optimeerida lennutrajektoore see osa meie programmist AIR on ähm, andnud tulemuseks rohelised üle-Atlandi lennud, kus kõik protseduurid on optimiseeritud koos kolleegidega USA-s, Kanadas, Suurbritanniast ja Portugalist. saame märkimisväärselt kokku hoida, näiteks äh, lennul New Yorgist Pariisi saame kokku hoida umbes üks koma neli tonni äh, kütust iga äh, lennu puhul ja see on üsna muljetavaldav töötame ka roheliste tegevuste kallal erinevates lennujaamades, nagu näiteks Amsterdamis, Zürichis, Ennis või Madridis. kokkuvõttes sponsoreerime umbes viis tuhat viitsadat rohelist lendu ja see on äärmiselt edukas, väga paljud lennufirmad so-, äh, soovivad, et nad saaksid selle programmiga liituda nüüd töötame kõigi nendega koos, kõigi lennufirmade operaatoritega koos, selleks, et nende igapäevane töö muutuks rohelisemaks. see on ka minu arvates ka hea viis kont-, äh, kontrollida, kuidas sesaseid, sesareid rakendada saab. Pan-, kuidas panna kõiki osapooli äh, töötama koos ühise eesmärgi nimel. nüüd räägin rakendusest, praktil-, praktilisest äh, rakendusest äh,. milline on sesari mõju Euroopa Liidu majandusele. Äh, selle kohta tegi äh, uuring McKinsey Company'ga ja selleks, et äh, vältida igasugust lennunduse poolset kallutatust, moodustasime majandusekspertide meeskonna, kes on pärit OECD riikidest, liikmesmaadest ja Euroopa Komisjonilt vaatasime nelja stsenaariumit, esimene ei tee midagi, teine see saar, nii nagu planeeritud Euroopa plaanidest äh,, planeeritud Cesari rakendamine, eh, stsenaarium C desünkroniseeritud, eh, eh, mis tähendab, et Cesari rakendamine ei lähe sünkroniseeritult erinevates huvirühmades ja stsenaarium D, Cesar rakendatakse aga kümneaastase viivitusega hu-, päris huvitavad tulemused. kui me midagi ei teha, siis see tähendab, et kulud oleks nelisada üheksateist miljardit eh, eurot, mis on umbes null koma kuusteist protsenti Euroopa SKT-st ja annab eh, kolmsada kakskümmend kaheksa tuhat eh, töökohta. ehk siis kui Cesar rakendatakse desünkroniseeritud äh, moel, siis kaotame sada seitseteist miljardit eurot ja ohtu satub seitsekümmend kaks tuhat töökohta ning kümneaastane viivitus tähendaks kahesaja kuuekümne kaheksa miljardiline äh, kaotust ning äh, kaotatakse ka sada kaheksakümmend üheksa tuhat töökohta. tasub siin kommenteerida, et selles uuringus me vaatasime vaid otsest äh, Cesari mõju lennundustööstusele, me ei vaadanud kaudset mõju, nagu näiteks äh, turismi äh, regionaalset majandust ja muud taolist. uuring näitab, et see, ja see loomulikult ei ole mingi üllatus, kuid praegune infrastruktuur ei suuda säilitada rohelist ja tõhusat lennundust Euroopas. see näitab ka, kui oluline on sünkroniseerida Cesari rakendus. küsimus on nüüd, kuidas me seda õigesti teeme kuidas me selle sünkroniseerimise paika saame. Euroopa Komisjon töötab praegu ettepaneku kallal, kuidas rakendada see saari, nii et jätan nende ülesandeks oma äh, positsiooni esitada parlamendile, kuid tahaksin teile anda ülevaate või anda oma isikliku arvamuse, mis minu arvates on kaks nurgakivi selleks, et see saar saaks korrektselt rakendatud. esimene nurgakivi on korrektne valdamine, haldamine see kogemus, mille meie oleme arengufaasis saanud, näidanud, kui oluline on töötada koos rühmadünaamika on tihti meie kogemuses suurem kui eh, individuaalne panus, eriti kui asi puudutab keeruliste muudatuste läbiviimist. positiivne konkurents huvirühmade vahel muudab uute paradigmade sisseviimise lihtsamaks, põhimõte, kui nemad saavad sellega hakkama, miks meie ei saa. meil on olnud väga häid kogemusi tüüpiline näide, kus prantslased ütlevad, kui Suurbritannia lennujuhid saavad sellega hakkama, miks meie ei saa ja vastupidi. ja see, see tõesti töötab. aga see koos töötamine peab tead-, täitma ka teatud reegleid ja kõige pealt ähm, toetub see ühele vahekohtunikule, kes on usaldusväärne vahekohtunik tegema otsuseid, kui neid vaja on. ma usun, et see on hädavajalik see saare rakendamiseks, et meil on üks asutus, üks pädev asutus, kes on täiesti, täies ulatuses programmi eest vastutav ja kes äh, saab teha otsuseid, kui erinevad huvirühmad ei suuda omavahel kokku leppida. ja seda juhtub kogu aeg. samavõrd on oluline, et USA, äh, Hiina ja Brasiilia äh, saavad ühe läbirääkija, äh, kellega arutada ja läbi rääkida standardite ja graafikute üle teine äh, nurgakivi edukaks rakendamiseks on finantseerimine, et see saari põhiline põhimõte on integreerida kõik ähm, lennundust ähm, huvirühmad ühte lennundussüsteemi lennuk seetõttu on täielikult ühendatud äh, maaga, samamoodi lennujaamadega, lennujuhtimiskeskustega, äh, lennufirmade töökeskustega ja nii edasi. see on SWIM ehk siis System Wide Information Management, mis on intranet lennunduse jaoks. see näeb väga kena ja armas välja, kuid praktikas on see väga keeruline sest eh, see tähendab, et erinevate eh, huvirühmade investeeringud on omavahel seotud ja huvirühmadel on erinevad eh, huvid vaata, võtame VHF raadio näite, mis tänasel päeval on ainuke kommunikatsioonivahend lennuki ja maa vahel, see on tuhande üheksasaja viiekümnendatest pärit tehnoloogia. me tahame selle äh, antiikse tehnoloogia vahetada välja äh, digitaalse kommunikatsiooniga, nagu näiteks täna on Brüsseli taksodes kasutamine, äh, kasutusel. probleem on aga see, et VHF-ist ei saa loobuda enne, kui kõigil on olemas uus internetiühendus ja seetõttu lennujaamad vaatavad üksteise, lennufirmad vaatavad üksteise otsa, ootavad, et teised investeering, investeeriksid kõigepealt, sest äh, mida rohkem kasutatakse, seda odavamaks see läheb. maapinnal teenusepakkujad ei taha seda endale osta, enne kui minimaalne hulk lennu, lennukeid ei ole sellega varustatud. tulemuseks on patiseis, kõik vaatavad üksteisele otsa ja keegi ei investeeri uute tehnoloogiasse Single European Sky määrus võib panna paika eh, sihtkuupäeva mingi asja rakendamiseks, kuid kõigepealt me peame olema kindlad, et eh, sellest peetakse kinda, eh, kinni ka kohalikul või riiklikul tasandil ja teiseks nad annavad piirmäära, mis soodustab seda, kes kõige viimasena ennast liigutab see soodustab seda, et lennufirmad ja navigatsioonifirmad võivad oodata kuni viimase tuhandikuni. ma usun, et me peaksime andma eh, motivatsiooni eh, või mingeid eeliseid eh, esimestele liigutajatele, seda see, millega me praegu töötame, on mõiste kõige paremini varustatud, kõige paremini eh, teenitud, eh, teenindatud, aga siin on väga palju tõrksust eh, operaatori poolt, kes kõigepealt kardavad, et nende töö läheb keerulisemaks. mis puudutab finantsmotivaatoreid, siis me vaatame erinevaid finantsinstrumente, nagu näiteks projekti võlakirju madala protsendiga määr äh,, madala protsendiga laene ja ekipaažifonde, mida võib kasutada selleks, et vähemalt käivitada äh, muutuse protsess. valdav osa Cesari investeeringuid tehakse tööstusharu enda poolt, kuid riiklikku raha on vaja selleks, et see oleks seeme, mis võimendaks erainvesteeringuid äh, võimendus on isegi võimsam, kui see on äh, vastavuses ja kooskõlas äh, riigi poliitikate ja garantiidega. kokkuvõttes tahan öelda, et Cesari programm töötab hästi, oleme graafikus, oleme kulugraafikus ja oleme hakanud konkreetseid tulemusi andma aastal kaks tuhat üksteist oleme hakanud tegutsema ka rahvusvahelisel areenil äh, meil on koostöömemorandum, mis sel aastal kirjutati alla Euroopa Liidu ja USA poolega, töötame ka ICAO-ga, rahvusvaheline lennundusorganisatsiooni nõukogu selleks, et meie standarditest saaksid maailmastandardid. on hädavajalik, et äh, kõik see töö ei läheks hukka ja et Euroopa institutsioonid võiksid arvesse võtta kogemust, mis on saadud Cesari programmi rakendusega ja see võiks olla sama edukas kui see, milleni me täna oleme jõudnud, aitäh! suur tänu, Patrick! meil on mõned äh, sõnasoovijad, kõigepealt äh, Rahvapartei nimel härra Sassada suur tänu, esimees. ma räägin siin Rahvapartei nimel ja tahaksin öelda suur tänu teile selle huvitava ettekande eest. kahju, et me seda eelnevalt äh, kätte ei saanud. tavaliselt parlamendisaadikud saavad äh, sellise ettekande eelnevalt äh, kätte, saavad sellega tutvuda ma olen äh, väga entusiastlik seoses äh, lennuliikluse haldamisega Seesari poolt. tegemist on väga olulise ja strateegilise elemendiga Euroopa integratsiooni ja siseturu arengus. ma olen äh, veendunud, et EGLOS-e Galileo ja muude vahendite kasutamine tsiviillennunduses on vajalik, et saavutada Euroopa haldussüsteem äh, lennunduses. Galileo sisseviimine aga toob endaga kaasa järjest äh, enam raskusi ja kuidas see mõjutab kõik Caesarit? eksperdid on öelnud, et väga keeruline on ühtset äh, süsteemi sisse viia, ühtset haldussüsteemi. ma arvan, et me peaksime keskenduma nendele aspektidele, mis toovad kiiret äh, majanduslikku kasu, nii-öelda quick wings. Caesari ulatus on määratult suur lennuliikluses äh, keskendutakse kontrollile, aga samas ka lennukite varustusele. praegu ei ole veel selgitatud, milliseid pardasüsteeme läheks vaja. igal juhul on lennukeid, mis uutele nõudmistele ei vasta. ja millal avalikustatakse need äh, miinimumnõudmised äh, Cäsarilt, mis puudutavad äh, konkreetseid arvnäitajaid. kas komisjon on teinud juba ettepaneku lisarahastamise kohta, mis puudutab siis vanemate lennukite kaasajastamist? suur tänu! tänan, eesistuja kõigepealt ma sooviksin tänada Patrick Giid sissejuhatuse eest. Cesar on väga oluline Euroopa projekt ja mul on hea meel kuulda, et asjad edenevad. aga sissejuhatuses viitasite te sellele, et me peame ambitsioonikast ajakavast kinni pidama. see avaldaks positiivset mõju ka tööhõivele. ma tahaksin kuulda komisjoni reaktsiooni millal tuleb äh, komisjon välja oma seadusandliku ettepanekuga rakendusfaasi kohta ja kuidas me lahendame eelarve küsimuse, te mainisite siin äh, kolmekümmend miljonit eurot ja eravahendite kaasamist, aga küsimus on ju ka selles, et kas keskpikas perspektiivis nähakse ette lisaraha Euroopa tasandilt või mitte ja kuidas on lood äh, stiimulitega, näiteks ähm, allahindluste kujul nendele, kes investeerivad äh, varakult. kas äh, neile pakutakse allahindlust lennundusmaksude osas? ja härra Kiiv mis ajaks äh, peab seadusandlus olema lõpuni valmis, et ei tuleks enam viivitusi? ja teiseks, meil on vaja ju paremat raamistikku üle kogu maailma. Cesar ei ole ainukene sarnane süsteem maailmas, äh, ka USA arendab oma süsteemi ja kuidas need omavahel koos töötavad. kuidas oleks võimalik müüa sellist äh, tehnoloogiat äh, kolmandatesse riikidesse, konkurents saab olema arvatavasti karm. kas meie võiksime Euroopa institutsioonina anda oma panuse ka selleks, et äh, Caesarit eksportida ja nüüd tuhapilvest mis on väga aktuaalne teema. kas Cesar äh, võiks tulevikus anda omapoolse panuse selleks, et äh, paremini piiritleda lennukeelutsoone näiteks, vältimaks seda, et asjatult tühistatakse lende. samas kontekstis tõusetub ta ka küsimus, et äh, kuivõrd on Cesar kaasatud ühtse taeva ehk Single Sky arendusse Te ju teate, et äh, operatiivsed äh, lennuliikluse plokid on loomised, äh, kas teie arvates on kõik praegu kulgemas tõesti selles suunas, et kaks tuhat kaksteist oleks võimalik jõuda rakendamiseni? ja nüüd Cäsari mõju kliimale. Te mainisite positiivset mõju tööhõivele ja see on juba potentsiaalselt hea ka kliima jaoks öeldi et, et kümme protsenti heitkoguste vähenemist äh, on eesmärgiga, kas selle juurde on jäädud, kas see on realistlik? ja nüüd, mis puudutab neid äh, kondensjälgi, mis lennukid äh, taevasse jätavad, siis need võivad mõjutada ka kliimamuutust. aga mulle öeldakse, et äh, Need kondensjäljed tekivad temperatuuri muutuste tõttu. kas teil on äh, koostööd ka meteoroloogiateenistustega? võib-olla siis oleks võimalik äh, lennukontrolli ja meteoroloogide vahel saavutada koostöö ja vähendada neid äh, kondensjälgi. proua Maisner tänan, äh, härra president, äh, soovin samuti tänada, härra Kiit, palju küsimusi on juba esitatud ja ma teen ise lühidalt. ma pean äh, vahepeal ära minema, üks kolleeg võtab üle ja siis hiljem ma tulen tagasi, mul on vähesed lisaküsimused. Te rääkisite siin säästust äh, ja sellest, et äh, tuleb äh, koordineerida Caesarit ja Single European Sky'd ja sellest minu küsimus, et kuivõrd olete te saanud rääkida härra Jarsenbovskiga, kes on meie koordinaator Ühtse Euroopa taeva osas ja mis puudutab tuhapilve, siis ähm, see on tõesti meie jaoks aktuaalne teema ja võib-olla oleks äh, võimalik äh, tehnoloogiat äh, edasi arendada niimoodi, et lennukid ei oleks ohustatud nendest väikestest osakestest õhus. ja te ütlesite, et teil on vaja Euroopa toetust, kas teil on vaja rohkem raha või saame me Caesarit edasi arendada ka teatud ähm, avalike ürituste või infokampaaniate kaudu? proua Foster, palun. tänan, esimees, ja suur tänu Patrick Kiile siia tulemast ja meid teavitamast. ma tahaksin äh, tõesti saada koopiat nendest äh, aktuaalsetest äh, slaididest, kui vähegi võimalik, sest see on tõesti väga oluline info meie komisjoni jaoks. on väga julgust avaldav, äh, kuidas arengud äh, kulgevad, eriti arvestades, et meil on jälle see tuhapilv siin. Te teate, et äh, meie parlamendis oleme pikaajaliselt toetanud muutusi lennuliikluse halduses. me saame aru, et tegemist on pikaajalise protsessiga, aga praegu me oleme juba natukene frustreeritud äh, selles osas, äh, milline on liikmesriikide panus, loomulikult on äh, suured finantspiirangud ja palju avaliku sektori raha suunatakse sellesse projekti, aga samas ka ettevõtted on investeerinud äh, tehnoloogiasse, mida on vaja programmidel kasutada. me peame kõike seda arvestades jääma oma ajaplaani juurde. tegemist on globaalsete rahvusvaheliste süsteemidega. kui me edasi ei liigu, siis äh, saastekulud ähm, ei ole sellised, mida me saaksime kontrolli alla, see kõik mõjutab ka lõpuks äh, lennupileti hindu, kütusehinnad ei lange ju, kui vaadata, mis kulud äh, langevad lennureisijatele, lennufirmadele, siis see on tõesti väga oluline teema. üks kolleeg äh, tõstatas äh, funktsionaalsete lennupiirkonna plokkide teema ja loomulikult äh, meil kolleeg Jarsenbovski on käinud äh, liikmesriikides äh, toetust hankimas, aga igal juhul meil tuleks ka selle plokkide küsimusega edasi liikuda. on väga palju teemasid, äh, millel ma ei hakka peatuma, sest tegemist on tehniliste ja keeruliste teemadega, aga pikaajalised äh, kasud äh, on sellised, mis peavad meid panema edasi liikuma ja ma olen väga huvitatud sellest, mida ütleb komisjon selle kõige kohta täna hommikul. igal juhul suur tänu teile, Patrick, et te tulite meie komisjoni ja andsite meile aktuaalset infot, aga meile on vaja sellist äh, tugevat äh, tagantlükkamist siin hetkel ja ma usun, et kõik saavad sellest aru. ja härra Kantšan, palun. E suur tänu, Patrick. suur tänu, esimees. väga hea, kui me oleksime saanud teie ettekande eelnevalt juba kirjalikul kujul kätte, oleksime saanud end paremini ette valmistada. aga muidu liikumine toimub äh, õiges äh, suunas ja ühtne Euroopa taevas ja ka sunnib meid tegutsema. meil on vaja ühtset äh, turvalisuse eest vastutavat ametkonda. väga tähtis on äh, toetada era- ja avaliku sektori partnerlust. nüüd, äh, mis puudutab uue süsteemi kaitsmist küberrünnakute ja terrorirünnakute eest, siis see on minu jaoks äh, isiklikult väga oluline teema. tahaksin teada sel-, teie seisukohta ka seoses nende küsimustega. ja milline koostöö peaks olema Seesari ja Lõuna-Ameerika riikide ning Seesari ja endise Nõukogude Liidu piirkonna vahel NATO kontrollib ju sõjalist lennuruumi ja kuidas siin äh, suhestub sellega Caesar, meil on vaja transpordivoogusid äh, paremini optimeerida. üks eelnev kolleeg juba ütles, et äh, suhted järgmise põlvkonna süsteemiga on samuti olulised ja Ameerikas ju arendatakse ka edasi ja kaks süsteemi peavad olema loomulikult omavahel äh, kooskõlas. Ratsikau, sooviksin äh, rääkida Seesari ja üldse Euroopa taeva vahelisest suhtest. milline on see koostöö ja kuidas see mõjutab äh, funktsioneerivaid lennundusblokke ja mul on üks teine küsimus ka kas on mingisuguseid probleeme, mis on seotud kindlustuse või rahastamisega? me teame, et on olemas liikmesriike ja erainvestoreid, kes on kaasatud sellisesse ühisesse algatusse ja oleks oluline teada, kus teie arvates on rahastamisest puudu ja kuidas oleks võimalik sellest probleemist üle saada. ja lõpetuseks, kas äh, ühine algatus, mille eesmärgiks on töötada välja tõhusamad ja vähem saastavad mootorid, energiatõhusamad mootorid, ühesõnaga, kas äh, see algatus äh, võtab arvesse ka tuhapilvede ohu ja liivatormide ohu, mis on probleemiks osades Euroopa piirkondades. proua Jaala Sender, palun. suur tänu. ma tulin küll natuke hilinenult, kuid arvan, et meie komisjon on alati tegelenud äh, Äh, lennundusküsimustega, eriti finantsperspektiivist lähtustest ja me oleme Cesarit alati toetanud, äh, eriti seetõttu, et ta mängib olulist rolli äh, õhuruumi turvalisuse kindlustamisel. meie oleme rõhuasetuse pannud alati Caesarile, aga nüüd ma tahaksin kuulda, milli-, midagi ka Caesari tehnoloogilise aspekti kohta Cesar, eh, Euroopa Liidu tööstuse arendamine, patendid, eh, kõik eh, need elemendid on seotud ja samuti sooviksin teada rohkem Cesari ja Eurokontrolli kohta. Eurokontroll on üks olulisemaid Cesari partnereid, vahendajaid. aga millised Äh, on koostöövõimalused nüüd, äh, kui Islandilt saabub Euroopa kohale uus tuhapilv. ja kuidas saaksime meie teid aidata teie töös? suur aitäh, omalt poolt tahaksin rõhutada neid küsimusi, mis puudutavad Caesari ja Euroopa ühise taeva vahel ja õhuruumi jagamise küsimust, millega tegeleb härra Jažembovski. kuidas need küsimused on omavahel seotud? meil oleks huvitav teada ning arvestades liikmesriikide arengukiirust, see põhjustab sageli suurt pettumust, nii nagu proua Foster ütles, see seal ei ole midagi uut, tegelikult on tegemist ähm, projektiga, mis jõuab juba, juba teismelise ikka. me näeme küll, et teatud arengud on toimunud, aga me oleksime oodanud siiski aastaks kaks tuhat üksteist äh, midagi enamat. mind huvitab siin seos äh, vulkaanide ja liikmesriikide soovi vahel luua ühine taevas. tavaliselt, kui vulkaan purskab, ütlevad liikmesriigid, et äh, me peame nüüd arendama seda ühtset taevast ja siis, siis kui see vulkaan enam ei purska, siis liikmesriigid äh, äh, unustavad selle ära ja, ja nii edasi ja nii edasi võib-olla on meil lihtsalt rohkem vulkaane vaja selleks, et kuidagi tagant tõugata liikmesriike ühist taevast välja kujundama. ja McKinsey uuring, millele te viitasite, see huvitab mind samuti. eriti huvitavad mind äh, need stsenaariumid, äh, mis näitavad, millist kasu võiks Caesarist ja teistest sarnastest organisatsioonidest olla üks asi, mida me kardame, on see, et kus, et ähm, äh, uus organisatsioon, uus süsteem ohustab lennujuhtimises äh, töötavaid inimesi, nende töökohti, aga mulle tundub, et McKinsey uuring näitab, et äh, see pole sugugi nii ja kui see tõesti nii pole, siis kuidas saaksime me lennujuhte, vaatan nüüd äh, Dominiki peale ja eriti, kuidas saaks äh, öelda Prantsuse äh, lennujuhtidele, et see, seesama on võimalus, mitte oht nende töökohtadele. no ja, ja see ei puuduta ainult Prantsuse lennujuhte. kardetakse, et töökohad kaovad, töötingimused halvenevad ja nii edasi ja nii edasi, aga kas sellele on mõeldud, kuidas saaks mõjutada lennujuhte, et tegelikult on tegemist ühe hea asjaga? ja kas komisjon soovib sõna võtta, Martin? härra esimees, mina ei suuda küll kunagi keelduda sõna võtmast, aga võib-olla kuulan ära vastused kõigepealt ja siis äh, täiendaksin, kui vaja. kas sa tahad parandada, kui ta midagi valesti ütleb? ei, ei, ei, mul on üldised märkused. Tomik, suur aitäh. Patrick, palun kõigepealt Seisari ja ühtse Euroopa taeva seosed. Seisar on äh, selle viimase osa, see tähendab seda, et Single European Sky ei äh, toimi ilma Seisarita ja vastupidi. kui ma kõnelesin siin uutest tehnoloogiatest, äh, uuest aparatuurist, siis õigustik aitab meil uut tehnoloogiat juurutada, tagamaks selle, et kõikides riikides igal ajahetkel on olemas parim eh, tehnoloogia, mis võimaldab eh, ühisel taeval funktsioneerida. nüüd ähm, faabidest rääkides, need on ühised lennujuhtimise algatused, need tegelikult tekkisid ilma Caesarita alles nüüd, äh, kui härra Jašembovski tõstatas selle teema, hakati rääkima ka Caesari ja funktsionaalsete õhuruumi plokkide seostest. Äh, oluline on koostööd teha erinevate õhujõudude, äh, sõjaliste tsiviilõhujõudude vahel, aga ka arvestada uue eh, eh, õhumarsruutide eh, struktuuriga, uute teedega, kõik see on uus, kuid praegu me ei ole veel jõudnud sellisesse punkti, kus on vaja rääkida uuest tehnoloogiast ja sellest, kuidas tõesti saab, saaks paremini koordineerida uue aparatuuri ostmist üks asi, mis kindlasti takistab tööd, on see, et mitte ükski õhuplokk ei, ei sarnane teisega, kõikidel äh, õhuruumi plokkidel on erinevad äh, tehnilised äh, võimalused ja seetõttu me tõesti loodame, et Cesar jõuab küpsesse ikka ja saab tõesti hakata tegelema ka nende õhuplokkidega või faabidega mitte kõigiga ei pea me praegu kõnelusi, aga osadega siiski ja me arutame, kuidas Caesarit Fabis rakendada, oleme alustanud juba eh, Iirimaa ja, e-, ja Ühendkuningriigi Fabiga kõnelusi ja arutanud, kuidas oleks võimalik koordineerida um-, meie tööd. ja soovime teha nii, et kui me tõesti mingisuguse uue süsteemi kasutusele võtame, siis teeme seda nii, et äh, et äh, seda ei kasutata mitte ühes riigis või me ei, ei suhtle ainult ühe või eraldi riikidega, vaid äh, tegeleme terve äh, ühe piirkonnaga või ühe faabiga. Seisar, mul on hea meel, mul oleks hea meelt, kui me saaksime ka meteoroloogilisi prognoose äh, edastada, aga seda me praegu ei tee. oluline on äh, praegu äh, äh, otsuse tegemise protsess paika panna, kes vastutab mille eest ja selles küsimuses mm, me ei saa just midagi kaasa rääkida, meie tegeleme tehnoloogiaga, nii-öelda vahenditega ja mida me saame teha, on lihtsalt informatsiooni laiali jagada erinevatele sidusrühmadele siiski tahaksime palju täpsemalt välja töötada võimalused eriolukordades toimimiseks, olgu siis tegemist tuhapilve või mõne muu takistusega. Cäsari protseduuride ja vahenditega peaks olema võimalik takistusi vältida uue tehnoloogia abil. aga meil ei ole praegu mingisugust äh, meil ei ole kavas äh, hakata kasutama mingist tuho, tuhapilve avastamise seadet. nüüd äh, Caesar Action USA-s on maailma kõige olulisemad äh, lennujuhtimise tehnoloogilised programmid, jaapanlased kavatsevad ka midagi välja töötada, aga praegu pole kindel, millal. USA-ga on meil väga hea koostöö, meil on konkreetsed Ähm, valdkonnad, kus me informatsiooni jagame. kõigepealt peab ütlema, et niikuinii äh, Caesari äh, ja Exchange'i äh, tööstuspartnerid niikuinii konkureerivad ja ka meie standardid on erinevad, ajagraafikud erinevad. me oleme valmis Euroopat toetama, et kõik need küsimused lahendada, kuid praegu on kõige olulisem see, et meil on olemas üks mehhanism, mille kaudu me saame ameeriklastega suhelda ja probleem, võimalikke probleeme lahendada. me tõesti konkureerime, see ei ole küll võistlus, aga, aga ikkagi. majanduskliima on selline, et maailmas ilmselt ei ole vaja erinevaid standardeid, kujundatakse välja ühed standardid ja seetõttu ongi teatud, teatud konkurentsiga tegemist iseäranis seoses patentidega konkureerivad äh, ettevõtted, aga äh, vähemalt saab ameeriklastega arutada asju ja siis me saame öelda, kas me nõustume või ei nõustu, kas need küsimused peavad rahvusvahelise lennundusorganisatsiooni. me oleme ka Mehhiko ja Brasiiliaga koostööd teinud vähemalt äh, me saame mujal teavitada äh, riike, Mehhikut, Brasiiliat sellest, mida meie teeme ja teame, mis mujal tehakse, räägime vähemalt me, millised kavatsused meil on, millised äh, ajagraafikud meil on. näiteks meil ei ole selliseid seadeid lennukitel, mis vastaksid nendele süsteemidele, mis toimivad Ladina-Ameerika õhuruumis. aga Hiina puhul tahaksin öelda, et me oleme võrreldes ameeriklastega natukene oma suhetes ähm, maha jäänud. Nemad on juba India, Austraalia, Kanadaga, Jaapani ja teistega sõlminud teenise mõistmise memorandumid koostöö tegemiseks, aga vähemalt meie püüame teha nii, et Äh, meie ajagraafikuid jagatakse nende riikidega ja me saame siiski üheskoos arutada, millised piirangud on erinevates äh, riikides ja vähemalt info jagamine toimib. ICAO jaoks on, on oluline see, et äh, lõppude lõpuks on just rahvusvaheline tsiviilorganisatsioon, tsiviillennundusorganisatsioon, kes rahvusvahelised standardid vastu võtab ähm, ja nüüd me oleme aidanud kaasa IKO-s ühise pildi kujundamisele äh, võimalikest tuleviku arengutest ja me tahame äh, teha nii, et selles organisatsioonis kuuldaks ka Euroopa häält. lennujuhtimise ja meteoro-, meteoroloogia ning kliimamuutuste vahekorrast peab ütlema, et Caesaril on oma positiivne mõju keskkonnale, sest äh, me väidame ikka, et me peame vähendama iga lennu puhul kümme protsenti emissioone ja tehnoloogi-, tehnoloogiasse investeeringutega oleme me juba taganud selle, et on võimalus vähendada eh, kahjulikke heiteid kolme-nelja protsendi võrras ja me oleme kindlad, et on võimalik ka eh, täiustatud tehnikaga saavutada kümme protsenti ja kogu tehnoloogia, mida arendatakse Cäsari kaudu, on süsinikuneutraalne. see tähendab seda, et äh, äh, et see on kliimamuutuste seisukohast kasulik, McKinsey uuring rääkis ka sellest ja Cäsar uurib ka lennu lennunduse mõju tervikuna kliimamuutustele. Te rääkisite siin ka äh, nendest gaasidest, mis lennukitest äh, eralduvad, kas need mõjutavad kliimat ja meie äh, uurime muidugi ja aitame kaasa uurimisele, aga eh, sellega tegelevad ikkagi vastavad kliimamuutuste uurimise instituudid. Ähm, praegu peame me läbirääkimisi ka, et eh, osaleda meteoroloogilistes programmides. nii, et meie saaksime arvestada mm, eh, ilmaprognoosidega vastavate mudelitega ka siis, kui me oma tehnoloogiat välja töötame. seega äh, see aitab meil ka äh, siis äh, tulevikus mitmesugustest takistustest üle või ümber saada. ja quick win sellega me tegeleme ka praegu ja soovime tulemusi saada nii kiirelt kui võimalik, kui ma rääkisin siin vist lennujuhtimistornidest, ähm, mis töötavad kaugjuhtimisel, järgmisest aastast alates on võimalik neid juba rakendada, tõhususe mõttes on nad väga olulised, iseäranis Euroopa põhjaosas või, või lõunaosas, kus äh, lennujaamad peavad töötama lennujuhtidega, kuid nad tegelikult võtavad vastu ainult viite või tähendab, kontrollivad viite lennukit päevas, aga samas äh, on lennujuhte, kes, äh, kes äh, võiksid palju tõhusamalt töötada, kui jõupingutused ühendatakse need kaugjuhtimisega lennujuhtimistornid, nagu te ütlesite, võivad mõjutada negatiivselt töökohti, kuid meie Äh, soovime tõsta tööga rahulolu, sellepärast et äh, keegi ei saa mind veenda selles, et üks lennujuht on tõesti äh, õnnelik, kui ta näeb päevas ainult viite lennukit. meie koos lennujuhtide ametiühingutega püüame välja selgitada, kuidas luua parem töökeskkond äh, lennujuhtidele, äh, arvestades väsimust, stressi, tehnoloogiat, äh, et selgitada välja, millised vahendid on need, mis aitavad töökeskkonda paremaks muuta. CSR-i kaudu on võimalik saavutada see, et sama arvu lennujuhtidega on võimalik hallata palju suuremat arvu lende, me tahame saavutada suurema eh, tõhususe, sama arvu lennujuhtiga kontrollida kaks korda rohkem lende. ja minu meelest läheb töö praegu päris hästi selles suunas. et küsisite ka liikmesriikide rollist ja kuidas parlament saaks toetada meid me tegeleme väga eh, konservatiivses majandusharus ja kõik eh, muudatused tulevad väga raskesti eh, meieni. Euroopa ühtse taeva küsimuses võin juba öelda, et liikmesriigid mängivad sellist mängu, et astuvad ühe sammu edasi, aga siis astuvad jälle kaks sammu tagasi ja seetõttu on meil vaja teie abi kui hakatakse tehnika rakendamisest rääkima, siis äh, osa, teatud osalised on väga äh, vastumeelsed sellele äh, ettevõtlusele, võib-olla mingis piirkonnas ei ole positiivne, aga kogu Euroopa mõttes on siiski tehn-, tehnika arendamine oluline ja kui mingisugust survet parlamendi poolt ja teistelt ei ole, et asjad edasi liiguksid, siis mina küll kardan, et meil tekib juurutamisega raskusi. arvan ka, et USA-l on meiega võrreldes olulised eelised ning ähm, seal äh, öeldakse alati, me teeme ära, aga me, meie, meil on siin palju riike Euroopa Liidus, kõigil on erinevad seisukohad. ma arvan, et üks lahendus võiks meie jaoks olla see, et äh, me tegeleksime äh, tõesti liikmesriikide vahelise konkurentsiga. Caesaris me tahaksime siiski esile tuua tšempionid, pioneerid, kõige julgemad, kes soovivad uut tehnoloogiat juurutada. näiteks need kaugjuhtimisega äh, lennu, lennujuhtimise tornid, näiteks Rootsi on piisavalt julge, et need kasutusele võtta. kui me oma äh, tööprogrammi selle võtsime, siis muide mitte keegi ei avaldanud soovi peale Rootsi, aga nüüd, kui tõesti me äh, viime läbi juba katseid, tehnoloogiat testitakse ja lennujuhid on päris rahul sellega, siis me näeme, et on tekkinud juba huvi mitmete riikide seas, kes ütlevad, et ametlikult ma küll ei taha osaleda, aga mind huvitab see. seega Ehm, sellise, eh, sellist konkurentsi võib, eh, võib ära kasutada liikmesriikide vahel selleks, et Caesarit ka ellu rakendada, aga loomulikult on meil vaja teie toetust väga palju. Eh, loodan nüüd, et ma olen kõigile küsimustele vastanud, aga tõesti see kaitsesfäär äh, meiegi tunneme muret Caesari süsteemi haavatavuse pärast, kaitsetuse pärast, küberrünnakute ees. oleme rääkinud sellest Euroopa Kaitseagentuuriga ja NATO-ga ja äh, oleme rääkinud Caesari turvanõuete arendamisest. enne aasta lõppu kavatseme me äh, koostada ohuhinnangu et siis paika panna äh, tagatised, et, ähm, et Caesari süsteemid tõesti toimiksid turvaliselt. nüüd loodan küll, et ma olen kõike katnud ja nüüd komisjon, härra Pooltuin, palun. suur aitäh, härra esimees jah, tõepoolest ja aitäh, et te organiseerisite selle väga olulise kuulamise. on oluline, et meil on võimalus sügavuti minna oluliste teemadega mul on väga kahju, et ma ei lõbusta teid nii palju kui võiks, aga ma tahaksin jõuliselt toetada kõike seda, mida Patrick ütles, väga selge, täielikud vastused kõigile küsimustele. ja ma arvan, et see, mis ta ütles päris alguses, et on olemas selline nabanöör Single in European Sky ja Cesari projekti vahel, see on täiesti õige ja ka avalikult tahaksin teid tänada väga-väga äh, selle Cesari ühise ettevõtmise juhtimise eest, mis on komisjonile olnud suureks abiks kokkuvõttes, mida meie selles, meie arvates see protsess andnud on, on äh, üle-euroopalisel tasandil väärtuslike ressursside kokkutoomine. see on kaasanud erasektori oskusi, innovatsiooni, võimaldab riski jagamist riikliku sektoriga ja kõik need konkreetsed eelised, mida Patrick kirju-, kirjeldas, lennufirmade, äh, lennuliinide, lennujaamade, äh, reisijate jaoks, see on tõepoolest väga-väga oluline ja see majandusuuring, millele Patrick viitas, on väga-väga kasulik ja see selgitab suuresti, milline on majanduslik pool äh, sellel asjal ja me, me kindlasti peame seda edasi toetama. üks küsimus tuli üldisemalt nagu minu suunas. täna me liigume üsna keerulisse ajastusse, kui me räägime kliimast Te esitasite küsimusi, mis puudutavad otseselt seda, nimelt kuidas me edasi äh, toimetame, kuidas me haldame eelarvet, äh, finantse, äh, valitsemise ja juhtimise teemad, kuidas me väldime edasisi viivitusi. kui te lubate mulle, siis paari sõnaga igast sellest teemast võtmeküsimus, nagu Patrick ütles, me peame looma õiged tingimused kõigile huvirühmadele, et neid tehnoloogiaid ja protseduure saaks rakendada sünkroniseeritult ja koordineeritult. see on kõige olulisem olemasolevate Euroopa Liidu instrumentide parim võimalik kasutamine ja tegutsemine Single European Sky äh, raamistuses. mida me komisjonis tegime, oli luua rakkerühm, kus, kuhu kuuluvad Eurokontroll, David Macmillan, Patrick Goodoo ja Patrick Key ise Cesarist ja juhib seda kõike Mattias Ruuter, kes oli siin ka eile õhtul ja seda raportit oleme nüüd viimistlemas Äh, Formani komisjonile, äh, andes ülevaate nendest võtmeküsimustest. see raport läheb äh, volinik Kallasele ja loodetavasti sellel alusel suudab komisjon koostada üsna kiiresti ettepaneku selle aasta jooksul. täpsemalt ma siin midagi äh, öelda ei saa. karjäärid on ühtäkki väga lühikeseks jäänud, kui on tehtud äh, konkreetseid ettepanekuid, mis asi tuleb millal välja, aga me kinnitame, et see on endiselt kõrge prioriteediga teema. Te olete näinud meie esialgsest äh, dokumendist septembrist, et me oleme välja toonud erinevaid stsenaariume ning rakkerühma leid, leiud on see, et ükski nendest elementidest ei anna kompleksset juhtimist, me peame leidma õige kombinatsiooni kolmel tasandil poliitilisel tasandil, programmi tasandil ja projekti tasandil ja need on need, millega me tahame edasi töötada. see on väga keeruline, kontseptsiooniliselt on raske sellest aru saada, aga seda, see tuleb õigesti paika saada, kui see me saame õigesti paika eraõiguslikud ja avalikud äh, tõukejõud Cesaaris, siis see on, see, see on väga-väga tähtis. finantseerimine, selle mehhanismid seda on võimalik kasutada erinevates kombinatsioonides, erinevate motivatsioonipakettidega, selleks et tagada sünkroniseeritud tegevust. praegusel hetkel me ei näe, et oleks vajadust äh, luua konkreetne Cesari Euroopa Liidu finantseerimismehhanism, aga samavõrd oluline on see, et Euroopa Liidu finantseerimist on vaja, härra Fosteril on õigus pöörata meie tähelepanu sellele. me teame, et äh, finantsolukord on keeruline kõigil liikmesmaades ka, aga me ei näe alternatiivi äh, selle lahendamiseks ilma Euroopa Liidu poolse finantseerimiseta. kui palju, ja vot siin ma lähen nüüd tõsiselt spekulatsiooni, spekuleerimise valdkonda on räägitud umbes kolmekümnest miljardist eurost, umbes sellisest suurusjärgust, et asi jõuaks praktikasse pra,, prakel-, praktilisse rakendusse ja on alainimesed rääkinud ka kümneprotsendilisest äh, panusest, ähm, kui me räägime avalikust rahast või riigi rahast, aga loomulikult praegusel hetkel väga täpne olla ei olegi võimalik ei selle suhtes, kui palju raha oleks vaja, kui palju raha oleks võimalik äh, ka välja pakkuda. nüüd, mis puudutab Faabe ja nende vahelisi suhteid, olen nõus Persveki analüüsiga, et kuidas need asjad on omavahel seotud on enamat ma ei räägi, sest kui härra Jašumbovski oli siin, siis me rääkisime väga põhjalikult sellest, ma tänan tähe, tahan tänada härra Jašumbovskit selle töö eest, mis ta on teinud, on hästi oluline seda tööd stimuleerida ja tegelikult tahan tänada ka seda komisjoni, et ta on jätkuvalt survet avaldanud liikmesmaadele. ei ole lihtne teema, aga väga-väga oluline, see seondub institutsionaalsete küsimustega liikmesmaades, liikmesmaade vahel, aga me peame selle asjaga edasi liikuma tähtaeg detsember kaks tuhat kaksteist on väga reaalne tähtaeg, aga minu seisukoht on see, et meile tundub, et see on väga kaugel ja meil on palju aega, meil ei ole aega, sellepärast et need muutused on väga-väga keerulised. ja seetõttu ma usun, et volinik Kallas tahab saada reaalset olulist progressi äh, selles valdkonnas sellel aastal. nii et pinge on peal, taaskord väga-väga tänan selle kuulamise korraldamise eest, meie jaoks on see väga äh, oluline. Äh, te mainisite tu-, äh, tuhka ja selle juurde tuleme ilmselt mingil äh, hetkel tagasi. jah, võib-olla muude teemade all, aga aitäh, suur tänu praegu, Patrick, Patrick, suur aitäh. mul on vaid üks küsimus, lugupeetud liikmed, kui me saaksime teie ähm, slaididest ka koopia, siis see oleks väga-väga kasulik ja minu viimane mind intrigeerib see, et Brüsseli taksod on äh, kaugemale arenenud kui ATF äh, või, või lennujuhtimissüsteemid, aga vähemalt loodetavasti mitte muus tehnoloogias. suur tänu teile selle presentatsiooni eest, see oli väga-väga kasulik, suur aitäh teile! järgmine punkt on arvamuse, arvamuste vahetus, komitee menetlus, äh, lendurite litsentside kohta ja minu märkused ütlevad, et komisjon võiks alustada sellega ja härra Alkatravi, äh, meie alaline raportöör ja siis komisjoni liikmed. tahate väikest sissejuhatust kõigepealt? hea küll nii palju siis eesistuja esimehe märkuste kohta väike sissejuhatus ja siis komisjon. härra Algatravi, aitäh, et olete nii paindlik. aitäh, nii saan esitada kõigepealt hulgaliselt küsimusi, millele võib-olla võib komisjon siis vastata oma sissejuhatuses ja see hoiab meil ka aega kokku. oleme siin täna kokku saanud, et eelkõige selleks, et kuulda kuidas see pakett kokku saamas on, meil on terve hulk küsimusi, mis puudutavad koordinaatorite vahelist kokkulepet, ütlesime, et järgmine koordinaatorit, järgmisel koordinaatorite koosolekul otsustame, kas me tahame uut ettepanekut vastavalt protseduurile või meie jaoks on vajalik esitada resolutsioon selle vastu. põhimõtteliselt oleme me selle äh, poolt, et oleks äh, ühine süsteem, see on vastavuses integreeritud õhuruumi põhimõttega, aga mul on mõned küsimused. ja need on üles kerkinud mitmest erinevat allikast. on üks asi, millest me päris hästi aru ei saa. kuidas peaksime seda seisukohta hindama? konkreetsemaks minnes. kõigepealt meeskondade puhkuseaeg Äh, pikamaalendudel. see on periood, kus ähm, lend läheb automaatjuhtimisele ja ettepanekus tuuakse välja, et äh, ähm, kaaspiloot või, või, või lennujuht, kelle, äh, kaaspiloot, kellel ei ole sama äh, tugevad äh, kvalifikatsioonid, võib tol hetkel lennu eest vastutada ja sellisel moel oleks võimalik saada nii-öelda teise klassi ähm, ähm, kaaspiloot, oh, siis vanem tüürimees äh, oleks sellel hetkel äh, lennu äh, eest vastutav. teiseks, viimasel ajal on olnud väga palju küsimusi erapilootidelt, kes on saanud oma litsentsi näiteks äh, USA-lt või muudest kolmandatest riikidest ja nende hirm on see, et taolise süsteemi sisseviimine kuni me jõuame vastastikuse litsentsi tunnustamiseni Euroopa Liidu ja USA vahel, sunnib neid võtma kahte litsentsi, mis loomulikult on väga-väga kulukas, kui neid tuleb äh, värskendada, kaasajastada, kuidas me seda olukorda muudame. me teame ka, milline on edasiminek vastastikuse tunnustamise alal Euroopa Liidu ja USA vahel ja lõpuks küsimus kolleegidelt eh, riikidest, kus on palju eh, ilmaprobleeme, vulkaane, vaatage, vaadakem täna näiteks Suurbritanniat. võimalused, mis nende riiklikus süsteemis on, süsteemid, kus on väga palju pilve, pilvi, kas lubada, lubada pilootidel lennata või ei kasutades vaid äh, visuali, lihtsalt füüsilist nähtavust. aitäh, härra Baldwin. Uh, suur aitäh, härra esimees ja aitäh, härra Alcatrai, et äh, sõnastasite need kolm esimest küsimust ja püüan neile vastata kohe Teie lahkel loal mul paluti teha lühike sissejuhatus sisusse ja äkki sellest on abi. nagu te teate, parlamendi ja nõukogu äh, määrus kaks tuhat kuus aastast kaks tuhat kaheksa paneb paika lennunduse ühtsed reeglid ja konkreetselt määrab ära Euroopa Lennundusohutusagentuuri rolli ja komisjon paneb siis paika detailsed rakendusreeglid teatud valdkonnas, muuhulgas ka näiteks lendurite litsentsireeglid. mida see määrus ka ütleb, et see eh, reeglistik hakkab kehtima kahe kaheksandast aprillist kaks tuhat kaksteist ja see on võtmeelement selles süsteemis, eh, mis paneb paika meile raamistiku, milles töötada. nagu hetk tagasi öeldud, EASA eh, komisjon eh, juhendab agentu-, eh, lennuohutusagentuuri nende reeglite väljatöötamisel ja praegusel hetkel töötatakse just nimelt arvamuse kallal, mis puudutab lennundus, lennu, lendurite litsentse. selle aluseks on erinevad standardid, mida kasutatakse liikmesmaades ja ICAO-s või siis ühises lennu, lennundusarend agentuuris ja seda arutatakse praegu liikmesmaadega ja Assa komisjonist liikmesmaad esitasid oma ettepanekud aastal kaks tuhat kümme detsembris, see on praegu tõlkimisel ja tekstis, mis on äh,, tekst saadetakse teile juulis ülevaateks. kui see asi on vastuvõetav, siis loodetavasti jõuab see avaldamiseni äh, ametlikus teatajas novembris, läheb neli kuni viis kuud, äh, neli kuni viis kuud liikmesmaadel, et oma süsteemid äh, sellele vast-, sellega vastavusse viia teoorias tegelikult proble äh, võimalikud problemaatilised sätted määruses äh, nõuavad pikemat ettevalmistusaega, me oleme ka sätteid äh, viinud sisse, mis võimaldaksid liikmesmaadel anda välja uusi piloodilubasid, kus traditsiooniline periood oli paika pandud kaheksanda aprillini kaks tuhat kaksteist, samal ajal üleminekuperiood nende litsentside jaoks, mis ei vasta praegustele nõuetele see on paika pandud ühises lennundus ehk siis mitte GIA äh, litsentsid ja need on kehtivad kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani. me oleme veendunud, et sellised pikad perioodid võimaldavad äh, sujuvat üleminekut nendes olulistes valdkondades. härra esimees, lühidalt informeeriksin teid äh, mõningatest hilisematest äh, seadusandlikest aktidest, mis võetakse vastu lähitulevikus järgmine kohe kätte tulev äh, tükike selles pusles on ähm, meeskonnalitsentsid ja see paneb paika arstitõendid äh, meeskonnale ja salongi personalile. jälle rõhutame turvalisust ja ohutust, see annab äh, meile reeglite komplekti, mis ei ole nii keeruline just nimelt alustavate pilootide suhtes, see äh, kehtestab ka täiendava äh, harmoniseerimise meeskonna meditsiinilise äh, tervise suhtes ja võtab maha mittevajalikud nõuded, nagu näiteks esimene arstlik läbivaatus, dokumentatsioon, keskmine sagedus ja nende hinnangute sisu jälle see dokument ootab komisjonis tõlkimist ja loodetavasti jõuab parlamenti lähikuu jooksul. ma tahan rõhutada, et need potentsiaalselt vastuolulistes teemades on komisjon alati juhendunud ohutusest eelkõige, teiseks proportsionaalsusest ja kolmandast lähimuspõhimõttest, selleks et me tõesti kajastaksime Äh, erinevate lennukite erinevus, erinevate kategooriate erinevus, sest ja arvestaks ka seda, kui palju on praegu erinevaid reegleid liikmesmaades, äh, mis muudavad lennundusalase tegevuse keeruliseks. loomulikult taolise töö puhul ja nii me, seda me nägime ka konsulto-, konsultatsioonide, konsultatsioonide käigus ja mõnikord erinevate huvirühmade vahel käib võitlus üsna karmilt, mõnikord jõutakse nulltulemusena, nulltulemusega mänguni ja mõned teemad on väga-väga tuliste vaidluste objektiks, nagu kolmandatest riikidest antud litsentsid ja seegi, kuidas eksamineerijad võiksid oma tegevust läbi viia väljaspool Euroopa Liitu. me usume, et neid, äh, need õnnestus ära lahendada konsultatsiooniprotsessi käigus ja te näete, kui palju küsimusi, äh, küsimuste vastused on antud parlamendi küsimustele nagu te aru saate, et neid teemasid on tõesti liikmesmaade ja asjaomaste valdkondade esindajatega põhjalikult arutatud ja me loodame, et lennukimeeskondade litsenseerimise teema on põhjalikult läbi arutatud. vabandan, et vastan äh, nii põhjalikult, aga see teema, mis puudutab äh, võõrriigist välja antud ähm, lenduri litsentsi, aga äh, mis saab lenduritega, kes peavad saama kaks litsentsi? komisjon, on öeldud, et komisjon püüab üle reguleerida seda teemat ja vastan sellele ka kohe. meie arvates meil on selge õiguslik mandaat juhis öö, kahesaja kuuendas, kus äh, piloodid kes elavad Euroopa Liidus ja kasutavad lennukeid, mis on registreeritud EL-is või väljaspool seda, nad peavad täitma Euroopa litsenseerimise nõudeid. teiste sõnadega, Ameerika piloot, kes lendab Euroopas, peab täitma Euroopa Liidu reegleid. me püüdsime seda teemat lahendada asjakohaselt, nii nagu me oleme teinud ähm, USA-s toodetud äh, äh, lennunduskomponentidega, mida kasutatakse Euroopa Liidus. see on see valideerimise, kinnitamise äh, Äh, süsteem, mida me kasutame tüübikinnituste andmiseks mujal toodetud, USA-s toodetud äh, seadmetele, ehk samamoodi äh, anname kinnituse USA föder-, föderaalse lennundusasutuse antud litsentse, et me kinnitaksime neid Euroopas. tingimused on välja pakutud, nendes on kokku lepitud ja nendes, seda kinnitavad kahepoolsed kokkulepped USA-s, vajab see ühe lisa suhtes läbirääkimisi ja mul on hea meel öelda, et esimesel mail jõustus kokkulepe, me saime, saame edasi minna selle lisadokumendi üle läbirääkimistega. me, nii USA kui meie oleme selle üle väga õnnelikud ja me kindlasti tegutseme selles suunas edasi. pidades silmas kahepoolsete partnerite läbirääkimiste olukorda USA-s, Brasiilias, Kanadas, teisest küljest praegusel hetkel meil ei ole sama suurt vastastikku usaldust ohutussüsteemide suhtes teistes riikides. EASA andis oma arvamuse peale põhjaliku, põhjalikke konsultatsioone kõigi osapooltega, et aktsepteeritakse neid litsentse, mille on välja antud äh, kolmandates riikides või kolmandate riikide nimel ja annavad nad mulle, meile ka ettepaneku, kuidas äh, suhtuda kolmandate riikide litsentsidesse kes kuuluvad ICAO äh, reeglite alla. mis tähendab seda, et GAA-s antud litsentsid käivad ka selle alla, ehk siis litsentside kinnitamine, see ei ole revolutsioon praeguses olukorras. üldised tingimused selleks, et aktsepteerida kolmandates riikides välja antud äh, äh piloodilitsentsi, äh, need tuuakse välja reeglites, mis esitatakse teile juulis. teine viis, kuidas me pakume välja, kuidas äh, seda asja lahendada, on anda kaheaastane üleminekuperiood äh, lenduritele, kes lendavad Euroopasse kolmandates riikides antud litsentsiga, ehk siis lendur, kes on saanud FAA litsentsiga, võib siia võib sellega lennata siin kuni kahe tuhande neljanda aasta eh, aprillini ja see peaks andma meile võimaluse luua kas täiesti uus süsteem või leida sobilikum eh, kokkulepe, mis vastab rahvusvahelisele kahepoolsete ohutus, eh, kahepoolsele ohutusreeglistikule. ja usume, et see probleem saab lahendatud ja minu viimane sõna sellel ja mulle tundub, et ma pean komisjoni tähelepanu sellele pöörama olukord äh, Kanada ja Brasiiliaga saab olema natukene keerulisem. meie pakkusime välja samasuguse süsteemi nagu USA-s. Äh, nii Kanada kui Brasiiliaga, Coreper leidis eile, et küsimus selle kohta, kuidas hallata neid teemasid Kanada ja Brasiiliaga, Brasiilia lepingutega ja nemad jõudsid järeldusele, et peab olema täielik Euroopa Liidu protseduur, protseduur ehk siis uued lisad, mis sisaldavad näiteks vastastikuse tunnustamise punkti Kanada ja Brasiiliaga, ehk siis nende lepingutele uued lisad. me saame edasi liikuda alles siis, kui Nõukogu ja Euroopa Parlament on ametliku komisjoni ettepaneku heaks kiitnud. ma saan aru komisjoni seisukohast, nemad tahavad väga põhjalikku poliitilist järelevalvet, see on täiesti normaalne ja mõistame seda, aga meie mure on olnud ja jääb et see on suhteliselt raske protseduur, arvestades seda, millised on meie ajalised piirangud ja meile tundub, et see tegelikult ei teeni tööstuse huvisid, kes tahab nii kiiresti äh, saada kasu piloodilitsentside vastastikusest tunnustamisest kui vähegi võimalik. me kardame ka, et loome seega võimaliku tasakaalustamatuse äh, selle suhtes, kuidas me vastastikuse tunnustuse äh, kuivõrd äh, vastastikuse tunnustamise teema läheb nüüd tasakaalust välja, ehk selline on meie mure. see on Coreperi seisukoht ja loomulikult parlament peab seda põhjalikult uurima, aga olen seda asja lühidalt äh, selgitanud ja loodetavasti äh, olen äh, õiglaselt ja tasakaalukalt seda esitanud. ma olen selgelt liiga kaua rääkinud tehnilistel ja keerulistel teemadel ja loodetavasti olen puudutanud Äh, kahte punkti, mille Al-Qaeda tõstatas. kolmas, mis puudutab meeskondade puhkeaega pikamaa lendudel. jälle, see on natukene keeruline teema. see toodi välja praegustest äh, reeglitest EU OPS-ist äh, ja käib see nüüd CFO alla, see on see ehk see kirjutis Crew Relief on tänasel hetkel juba täiesti paigas, me viime selle vaid ühest määrusest teise. jälle, valdkonna või selle tööst äh, eriala taotlusel on loogiline, et see, see foo alla ja see on täiesti normaalne, et asjaomane seadusandluse tükk läheb ühest dokumendist teise, mis käib rohkem selle valdkonna kohta, aitäh. härra Rikei, palun suur tänu, esimees. mõned vastused äh, juba anti. mina omalt poolt tahaksin toonitada, et äh, Euroopa ja USA vaheline litsentside tunnustamine on ääretult oluline, see puudutab ligi sadat tuhandet äh, inimest. Teie ütlesite, et äh, kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks peab olema üleminek äh, läbi viidud, aga kui kokkulepet ei saavutata kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks, siis äh, kas äh, see üleminek lükatakse edasi, enne kui on põhjalik kokkulepe olemas või peab äh, kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks USA-ga olema kõik äh, lõpule viidud, aga kui nii kaugele jõuta, siis sellel saavad olema katastrofaalsed mõjud kas enne kahe tuhande neljateistkümnendat aastat äh, tõesti peab kõik olema ära reguleeritud? ja kui seda ei jõuta teha, siis tekib küsimus, et äh, mis juhtub, äh, kui tekivad viivitused? suur tänu, proua Maisner! tänan! liitun kolleegiga, kes enne mind kõneles, see puudutab äh, lennundusmilitsentse, mis on seatud USA, saadud USA-s. kohati on USA ametkonnad äh, veelgi nõudlikumad kui Euroopa ametkonnad ja seetõttu tekib küsimus, et miks neid litsentse siis ei ole võimalik äh, tunnustada kas meil oleks võimalik äh, sõlmida vastav kokkulepe USA-ga? meil äh, oleks ehk võimalik äh, saavutada see, et ei ole vaja taodelda teist litsentsi. ja kui me räägime lepingutest Euroopa Liidu ja USA vahel, siis me räägime ka võrdsetest äh, alustest ja võrdsetest võimalustest tihtipeale on aga kaalukaus äh, kaldunud USA kasuks ja mida teevad äh, ameeriklased nende litsentsidega, mis on Euroopas äh, saadud, kui nemad neid ei tunnusta, siis tekib ju tasakaalutus, meie loomulikult tahame, et need inimesed, kes on USA-s litsentsi saanud, saaksid seda ka oma kutsetegevuses kasutada, aga samas me soovime võrdsust. ja nüüd Kanada ja Brasiilia kohta. Te ütlesite, et nõukogu peab äh, võtma üle komisjoni ettepaneku harmoneerimise kohta, kas selline ettepanek on juba olemas või ei ole? Te ütlesite, et komisjon teeb ettepaneku ja nõukogu peab aktsepteerima, aga minu poolt siis konkreetne küsimus, et kas see ettepanek on juba olemas? ja viimane küsimus. nii palju, kui mina tean, siis ka kaaspiloodid äh, saavad äh, minna pardale alles siis, kui nad äh, simulatsiooni õppustel on näidanud, et nad on äh, võimelised nii lennukiga õhku tõusma kui ka maanduma, mitte ainult õhus kõrgemal olles üle võtma niisiis see kaaspilootide küsimus tuleks ka täpsustada. proua Lichtenberger, palun. tänan. minu jaoks on siin mitmeid lahtisi küsimusi. kõigepealt. mis puudutab nüüd ähm, koordineerimist ja tunnustamist nende erinevate õhuruumide vahel USA, Brasiilia, Kanada ja Euroopa, kuidas neid litsentse omavahel tunnustatakse? Te ütlesite, et Brasiilia ja Kanadaga võib see küsimus kujuneda keeruliseks, aga ma tahaksin kuulda täpsemalt, et äh, mis seal keerulist on? kas äh, on nii nagu tavaliselt, et meie aktsepteerime USA ettekirjutusi, teeme nii, nagu USA tahab, viskame ennast USA ees nii-öelda siruli, aga siis äh, piiname neid äh, teisi. mul on küll tasapisi selline tunne. ma tean mitmeid Euroopa piloote, kes on teinud äh, oma piloodilitsentsi seal mujal, kuna see on lihtsalt odavam ja lihtsam. siinkohal sooviksin teada, kas äh, see toob endaga kaasa mingisuguseid sanktsioone kas siin äh, tekib ka mingi pettuse võimalus, nii et tahaksin konkreetsemat äh, infot selle kohta, kuna minu jaoks asi ei ole veel päris selge, tänan tänan ja nüüd härra, proua Foster, palun. tänan, esimees. ja tahaksin äh, rääkida kaaspilootide küsimusest. kolleegid, kaks kaaspilooti on pikamaa lendudel, seal neil peab olema suurem meeskond äh, arvestades sellega, et nad peavad äh, vahetuma ja vahepeal puhkama nii et äh, kaks kaaspilooti ei ole mingi tavaline praktika, vaid äh, ainult äh, pikamaalendudel kasutatav praktika. ja nagu Matthew ka ütles, siis nende küsimustega tegeleb ka praegu EASA rohkem. igal juhul on hea, et meil on praegu olnud see arutelu, sellepärast et äh, tõsiseks küsimuseks on kolmandate riikide piloodiload. osad äh, liikmesriigid on kahepoolselt tunnustanud neid piloodilubasid. Ühendkuningriigi ametkonnad äh, on tunnustanud USA piloodilube kunagi ei ole olnud äh, probleeme turvalisusega, ka Holland ja Belgia ja mitmed teised riigid on läinud seda tunnustamise teed. me peame olema väga ettevaatlikud. ma tervitan läbirääkimisi ja seda, et on nüüd uus äh, tähtaeg äh, kaks tuhat neliteist. aga Ühendkuningriigis äh, kasutatakse väga palju lennusimulatsioone lisaks äh, instruktoritele ja nüüd siin on sõnastus selles osas natukene teistsugune. me varem rääkisime Euroopa Liidu kodanikest, aga nüüd me räägime elanikest. ja see erinevus puudutab ka tõesti piloodilube me ei taha sellist äh, olukorda, kus äh, tuhanded äh, piloodid, kes elavad Euroopas, ei omagi enam töökohta. ja kui nüüd toimub üleminek ühelt piloodiloalt teisele, siis see peab olema realistlik. kui ma olen teinud piloodiloa omale USA-s, siis see on sama hea kui luba, mis on tehtud äh, Euroopas ja kui, äh, et äh, need load ei ole omavahel võrdsed, siis see on küll väga mm, räme lähenemine sellele asjale, tuleb otse välja öelda. loomulikult meil tuleb üle vaadata siin dokumendis see lisa, nagu ka Matthew Bolton ütles, aga meil peaks olema mõistlik süsteem üle kogu Euroopa, meil on vaja lihtsustatud süsteemi, aga samas eh, tuleb seda teha mõistlikult. me ei taha karistada inimesi ja ettevõtteid. me ei taha, et nad veel sadu tunde peavad teooriaõpet eh, läbima, mida neil tegelikult ei ole vaja. siin on tegemist eh, tõesti hästi koolitatud inimestega mul ei ole kunagi olnud reisijana probleeme reisides äh, lennukiga USA-s või ka mujal maailma piirkondades, nii et me peame siin lootma, et komisjon ja EASA jõuavad mõistlikule kompromissile ja kokkuleppele ühiste reeglite tunnustamise aluste osas härra esimees, ma usun, et me oleme siin tõstatanud tõesti väga palju teemasid, aga see piloodilubade küsimus on tõesti võtmetähtsusega teema ja suur tänu äh, komisjonile kommentaaride eest. härra Reporn. tänan, esimees. kõigepealt üks üldine märkus. kui vaadata seda arutelu, mis meil siin toimub, siis tuleb öelda, et minu valimisringkonnas on paljud inimesed, äh, kes on äh, nüüd amatöörlendurid äh, pöördunud minu poole, neil on äh, probleeme kaebuste esitamisega. avalikustage EASA komitee liikmete nimed, nii et inimesed saaksid otse pöörduda nende poole, kui neil on vajadus, siis oleks äh, kõikide nende organisatsioonide kuvand ka parem. praegu võetakse otsuseid äh, vastu salaja ja ka meil parlamendiliikmetena ei ole mingit juurdepääsu nendele inimestele. see oli minu poolt üldine märkus. aga esimees, iga kord siin komisjonis mind äh, häirib äh, see, et äh, meil ei ole piisavalt infot äh, mõningate aspektide kohta, mis puudutab EASA-t ja muud ja tõstatan mõningad punktid, mis on minu jaoks just eriti olulised. esiteks, EASA otsus ähvardab äh, õõnestada süsteemi, mida on aktsepteeritud aastaid üle kogu maailma. ja siin äh, üritatakse nüüd lahendust leida probleemile, mida ei eksisteerigi. piloodi elukoht ei ole oluline. Need ettepanekud äh, nüüd näevad ette, et piloot kes elab Euroopas, peab omama Euroopa piloodiluba, hoolimata sellest, kus on registreeritud firma, kellele ta töötab, see diskrimineerib Euroopa piloodilube omavaid äh, piloote. näiteks äh, USA piloodid, äh, kellel on seal saadud piloodi luba ja kes töötavad USA firmale, saavad äh, töötada nii Euroopas kui ka USA-s, aga vastupidi, see ei toimi. ei ole mingit mõtet äh, süsteemi muuta. kui me siin räägime turvalisusest, ohutusest, siis kas on mingisuguseid tõendeid selle kohta, et äh, USA piloodi load ei taga seda turvalisust ja kommertslennunduses meil on juba paika pandud äh, ka näiteks must nimekiri ja muud meetmed, mis äh, tagavad meile kõrgema turvalisuse tasandi. kui piloodid äh, peavad nüüd uusi piloodilube tegema, see puudutab umbes kuutekümmet kaheksa tuhandet pilooti, siis meil see toob endaga kaasa väljaõppekulud sada kakskümmend miljonit äh, naela siin loomulikult räägitakse, et need kulud arvatavasti äh, jäävad ära, kuna USA-ga saavutatakse kokkulepe enne aastat kaks tuhat neliteist, aga kui äh, vaadata, kuidas on lepinguid äh, sõlmitud teiste riikidega, siis see on küll soovune. kui me saame juulis ettepaneku, sellest kuupäevast on ju räägitud, siis me peame parlamendina selle ettepaneku tagasi lükkama enne kui meil on kindel kokkulepe selle kohta, et USA litsentsidega piloote ei hakata diskrimineerima, kui nad elavad Euroopas. tänan. ma tahaksin omalt poolt öelda, et äh, ma olen tegelenud enamasti nõukogu poolt põhjustatud probleemidega, mitte EASA põhjustatud probleemidega ja ma tahaksin parlamendisaadikutele ka meenutada, et äh, parlament võttis vastu määruse kakssada kuusteist, mis nägi ette, et meil peaksid olema Euroopa piloodiload ja nüüd äh, me ei saa oma seisukohta muuta. kahe tuhande kaheksandal aastal me valisime selle tee see on ju Euroopa Parlamendi seisukoht, et me soovime Euroopa piloodilube, mitte riiklikke piloodilube. proua Fosteril on õigus seoses äh, kaaspilootidega ja mm, tugevdatud või suurendatud äh, meeskonnaga. see on tegelikult äh, väga huvitav fakt USA-s äh, saab lennata kaaspiloodiga, kellel ei ole luba lennata selle konkreetse lennumasina tüübiga ja kujutage nüüd ette, et äh, lendab äh, siis kaaspiloot, kellel ei olegi luba lennata seda tüüpi lennukiga muidu on aga proua Fosteril õigus seoses äh, kaaspilootidega. ja nüüd äh, selle juurde, mida ütles proua Lichtenberger. härra Polvin, kolleegige, korrigeerige mind, äh, kui ma olen valesti aru saanud, aga meil peaks olema vastastikune piloodilubade tunnustamine. ja USA ei ole seni tunnustanud Euroopa piloodilube kui see tõesti nii on, ja tulen tagasi selle juurde, mida ütles härra Bradburn, siis ma olen nõus sellega, et USA piloodiluba peaks olema aktsepteeritav Euroopa Liidus, ma olen sellega täitsa nõus, aga omakorda peaksid Euroopa piloodiload olema aktsepteeritavad USA-s ja kui USA ei tunnusta meie lube, miks siis meie peaksime tunnustama nende lube, miks? proua Lichtenberger äh, küsis, et kas see on jälle selline juhtum, kus USA dikteerib Euroopa Liidule seda, mis peab hakkama öö, äh, juhtuma ja siis äh, Euroopa Liit viskub selja peale nagu öö, koer öö, ja lasebki endaga kõike teha. minul ei ole mingisuguseid äh, probleeme USA piloodilubadega, aga nendel ei peaks olema probleeme ka meie lubadega ja see olekski ju lahenduse võti. nüüd meil on äh, veel paar aastat aega kahe tuhande neljateistkümnenda aastani ja ma loodan, et äh, vastavad äh, ametkonnad, ametiisikud siis survestavad USA-d äh, selles küsimuses, nii nagu seni on survestatud Euroopa Parlamendi liikmeid, siis meil oleks selline paralleelne lähenemine sellele küsimusele. härra Boldvin, me peame tagama, et nende kahe aasta jooksul tõesti saavutatakse kokkulepe USA-ga, aga mina olen arvamusel, et kui USA meile vastu ei tule, siis meie ei peaks ka nendele vastu tulema. härra Akadali, palun. teen ettepaneku, et komisjon vastaks ülejäänud küsimustele. kolleegid on esitanud samu küsimusi, mis mulgi oli ja kuulaksime komisjoni vastuseid hea meelega proua Lichtenberger, ma unustasin ühe punkti. Äh, ma tahtsin rääkida ka ähm, meditsiinilise kontrolli käigus teostatavast ähm, vanuse äh, järgi diskrimineerimisest. kas tõesti see esineb, küsib esimees jah, isegi komisjoni standardite järgi äh, vaadates oleme ka üllatunud, aga küll me leiame vastuse ka. suur aitäh äh, nende otseste, äh, otsekoheste vastuste eest või, või küsimuste eest ja Teie, härra Reike, küsisite läbirääkimiste kohta ja ütlesite, et Äh, meil hakkab aeg otsa saama. ja muide, teil on õigus, me ei peaks läbi rääkima äh, ja tegema järeleandmisi sisus, äh, kui me tahame ajakavast kinni pidada. me peame paindlikud olema ning liikmesriikidega peab komitee raamistikus kokku leppima, kuidas läbirääkimisi kontrollida, ma arvan, et nende jälgimine on üsna lihtne ja kui tõesti tähtaeg kätte jõuab, siis peaksime arutama, kas üleminekuperioodi ei oleks vaja pikendada. nüüd kindlasti peab arvestama eh, seda, et eh, see, kas inimene lendab USA-s või Euroopas, see mõjutab tema sissetulekut, elatist ja äh, igal juhul äh, me ei taha, et meid surutakse vastu seina aprillis kaks tuhat neliteist. nüüd äh, proua Meissnerile vastaksin küsimustele, mis puudutasid ohutust ja äh, tahaksin öelda, et äh, üks meie muresid ja omal ajal jagas seda ka kahe tuhande, nimelt kahe tuhande kaheksandal aastal jagas seda ka parlament, et äh, osa sätteid lihtsalt ei olnud jõustatavad ja me äh, kogesime sageli probleeme kolmandatest riikidest pärit probleemidega, me lihtsalt taht-, äh, pilootidega ja me tahtsime lihtsalt tagada tur-, suuremat turvalisust ja ma mõistan teie muresid, läbirääkimised ei ole lihtsad, me, meie piloodilubasid ei tunnistata USA-s ja USA argumenteerib, et nende piloodilube ei tun-, tunnustata Euroopas, meil on vaja nüüd läbirääkimisi, läbirääkimisi, et tulemused oleksid võrdsel alusel, head mõlemale ning et inimesed saaksid ka oma elatist teenida edaspidi. proua Foster, proua Maisner küsisid ka tugevdatud meeskonna kohta, tõesti te rääkisite siin erinevatest olukordadest, näiteks emapuhkusest, kindlasti peab peale seda uuesti koolituse läbi tegema, nõue, et et hiljuti oleks koolitus läbi tehtud või täiendkoolitus läbi tehtud, on väga oluline, ma nõustun teiega. ja eh, suhted Kanada ja Brasiiliaga samas on ilmselt keerulisemad. kui ma sellest räägin, siis ma arvan, et lepingu uute lisade läbirääkimise protseduurid on keerulised, ma ei taha nõukogu eest kõnelda, kuid tahan kõnelda siin sellest, eh, mi-, mida eile lep-, milles eile leppisid kokku Koreper ja nõukogu nimelt see puudutas täielikku Euroopa Liidu menetlust, et ühiskomiteele anda mandaat uute lepingulisade läbirääkimiseks. nii, see mandaat eeldab nii parlamendikomisjoni kui ka nõukogu heakskiitu ja nõukogu otsustas, et äh, niisugune see menetlus peab olema kiiremini ja lihtsamini ei tohiks seda teha. ma lihtsalt räägin sellest, mida nüüd otsustati ja ilmselt äh, lennunduses tekib äh, ka äh, muresid tulevikus just läbirääkimistel Kanadaga, kui soovitakse saada kiiret tulemust ma hindan ka seda märkust, mida tegi proua Foster, ütles, et kõik need teemad on väga äh, delikaatsed, ohutus on oluline ja alkohol pole sugugi vähe, vähetähtis sellega seoses ja ma hindan ka teie äh, ausust, avatust, kui te räägite huvirühmadest, huvirühmad muide tunnevad väga sageli, et Brüsseli otsuse tegemise mehhanismile on raske ligi pääseda, aga ma ei tea, kas nad tunnevad seda ka komisjoni puhul. üks minu eesmärke, kui ma sellele tööle asusin, oli olla kättesaadav kõigile sidusrühmadele, näiteks Euroopa spordiassotsiatsioon, on minuga ühendust võtnud, ma olen äh, ka parlamendis igal aastal esinenud. Äh, aga ma tean, et äh, nii-öelda väiksed inimesed tunnevad, et nende muresid ei kuulda. EASA komiteele ligipääs on samuti probleemiks, see on endine aluslepingu järgne regulatiivkomitee, Euroopa Komisjon on, on sellise komitee loonud. kui kellelgi veel on küsimusi, siis ma teeksin pausi kui keegi tahab oma küsimust täiendada, aga nüüd ma siis räägin edasi ja loomulikult äh, liikmesriigid otsustasid äh, sellise komitee loomise ja äh, kuulati ära muidugi, EASA peab ära kuulama liikmesriike, et siis otsustada, millised seisukohad vastu võtta, aga järelevalvet teostavad selle komitee, tema otsuste üle, EASA üle tähendab parlament ja nõukogu ning komisjon. see puudutas kõik menetlust. ma äh, olen näinud neid äh, briifingu äh, dokumente, mida härra Van Dalen on levitanud ja nüüd ma tahaksin sellele vastata ja härra Bretmanile ka, et tõesti kunagi kahe tuhande kaheksandal aastal me otsustasime, et me ei taha Euroopa piloodiluba me leppisime kokku ja kõik. kui me nüüd tõesti läbi rääkida suudame Euroopa Liidu USA kokkuleppe osas, siis me peaksime ikkagi suutma jõuda selleni, et mõlemad pooled tunnustavad teineteise piloodilube Teie muidugi rääkisite, härra Bradburn, siin igasugustest äh, košmaarsetest stsenaariumidest, aga ma äh,, ma pean ütlema, et alati tuleb mingit hinda maksta. Äh, meie muidugi püüame probleemid lahendada ja siinkohal püüame saavutada võrdseid võimalusi kõigile. oma asjale ütlen, et äh, praegune üldlennundusreeglistik äh, ei ole piisavalt jõustatav. meil peavad palju, palju rangemad reeglid olema, neid tuleb ka rakendama ja USA peab vastama meie koolitusnõudmistele, sest meie oleme neid taotlenud juba või seda taotlenud juba aastaid, see on oluline turvalisuse seisukohast, ja just lennuohutuse lepinguga on võimalik seda saavutada. uueks on see, et me püüame ühendada ühised äh, lennundusnõudmised, see ei ole midagi radikaalset, kuid äh, see on, loob hea õhustiku läbirääkimisteks, ma tean, et ameeriklased püüavad äh, ka läbirääkimisi edasi viia ja ilmselt me äh, peame härra Brad-, et ilmselt oleme võimelised tulevikus ka härra Bradmani ja härra Van Dalen muredele vastu tulla. ja lõpuks. meditsiinitestid ja nõudmised, mis Äh, puudutavad äh, nende meditsiiniliste läbivaatuste sagedust. meie oleme andnud võimaluse, et üldarst saab ka äh, kergelennukite pilootidele piloodilube anda ja ma arvan, et ähm, see peaks teie soovidele vastama püüdsin mõned keerulised poliitilised ja tehnilised äh, aspektid kõrvale jätta, aga üldiselt loodan, et ma suutsin teie küsimustele vastata. suur tänu. Te, teie tahate jälle seda diskrimineerimise küsimust jälle tõstatada? ei, äh, meile ei vastatud selle kohta USA õhuruumist, millised on nõudmised, millisel tasemel on need nõudmised Brasiilia, Kanada ja Euroopa eh, pilootidele? me, me peame seda teadma. kas brasiillastel on sarnased probleemid meiega? härra Baldwin. Euroopa piloodilube ei aktsepteerita praegusel het-, hetkel ja sellepärast peame me läbirääkimisi pidama ja Brasiilial pole samuti tunnustust USA-s. kui ma praegu eksin, siis ma teatan teile sellest hiljem. ja Kanada kohta ma arvan, täpset informatsiooni ei ole. mul oleks hea meel, kui te äh, proua Lichtenbergile hiljem kirjalikult vastaksite. Raamaister mul on täiesti konkreetne küsimus. Teie rääkisite siin komisjoni ettepanekust, mida nõukogu peab heaks kiitma ja see puudutab Brasiilia, Euroopa ja Kanada piloodilube. kas selline ettepanek on juba olemas või, või alles, alles koostatakse seda? see ikkagi huvitab meid. ära pool või? ma praegu arutasin seda asja. meil ei ole veel mingit kindlat ettepanekut lauale panna, Koreperis arutati otsuse tegemise aluseid niisuguste ettepanekute tegemiseks. ja ma rääkisin tegelikult sellest, mis toimus nõukogus, kuigi ma nende eest ei pea sõna võtma. härra Algar-Raui, kas te soovite midagi enne kokkuvõtteks öelda, kui ma edasi lähen. ma arvan, et me oleme teema üldiselt läbi võtnud. ja kolleegidel on võimalus äh, olemasolevad ettepanekud uuesti läbi vaadata ja siis saame otsustada, kuidas edasi tegutseda. suur tänu ka komisjonile vastuste eest. suur aitäh, tahaksin teile nüüd meenutada et meil on järelevalvemenetlus ka tegemist. parlamendil on äh, vetoõigus. Äh, need meetmed ei ole veel tõlgitud kõikidesse keeltesse, kui dokumendid on kõikidesse keeltesse tõlgitud, edastatakse need parlamendile dokument, kas saab tutvuda kolm kuud ja siis otsustada, kas tagasi lükata või heaks kiita ja kui ettepanek äh, lükatakse tagasi, siis seda hääletatakse transpordikomisjonis. täiskogule ei ole vaja selle otsuse hääletamisega minna. nüüd äh, mai lõpust algab juba suvevaheaegade periood erinevates institutsioonides. regula-, järelevalvega regulatiivmenetlus ilmselt algab meie ta-, võimalik tagasilükkamise eh, periood juulist, resolutsiooni ettepanekut saab siis transpordikomisjonis hääletada septembris suur aitäh teile. muud küsimused? härra Baldwin ja Islandi vulkaan. Islandi saaga. ma ei tea, mis ta nimi oli, eelmisel aastal ma küll ei suutnud selle vulkaani nime välja öelda, ma ei tea, kas sel aastal on lihtsam nimi. ei, mina Krimmis midagi, ma olen selle ära unustanud. järgmine kord, kui ma tagasi tulen, siis ma ütlen täpselt, mis see nimi oli. tõesti, te rääkisite, et selleks, et ühine Euroopa taevas välja kujundada, oleks vaja tõesti rohkem vulkaane ja see pani mind mõtlema ja mul tuli meelde eh, Vietnami sõda, kus eh, öeldi, et, eh, et küla tuli purustada, maad osta teha, et et, et teda päästa ja ma ei tea. tõesti, see on nii keeruline meile kõigile. tundub, et olukord on sarnane eelmise aasta sellisele olukorrale, see mõjutab inimeste igapäevaelu, nende reisiplaane, ettevõtlust ja me oleme nagu pantvangid ilmastikumuutuste käes. ilmaeksperdid on öelnud, et sel äh, aastal on olukord stabiilsem kui eelmisel aastal. eelmisel aastal pilved, toapilved hõljusid Euroopa kau-, Euroopa kohal üsna kaua, aga nüüd äh, liigub, liiguvad pilved külma õhurindega ja väga raske on prognoosida, millises suunas arengud toimuvad. teine küsimus meid, mis meid huvitab, on, on see tuhk, mis vulkaanist eraldub. me muidugi tahaksime, et see langeks maha nii kiiresti kui võimalik ja tõesti äh, me peame teadma ka, kas äh, tuhavursked hakkavad vähenema või mitte. üks asi, mis muutunud ei ole seoses eelmise aastaga, on see, et ähm, euro, Euroopa Liidus on ikka veel jagatud ähm, suveräänseteks õhuruumideks vastavalt liikmesriikidele ja kui me räägime nendest faabidest, siis äh, nende puhul me tõesti soovime teha nii, et me äh, respekteerime riikide suveräänsust, kuid äh, meil on olemas võrgustik, Euroopa õhuruumi võrgustik ja see paneb meid mõtlema, kui väga on meil vaja seda Single European Sky'd ehk ühtset Euroopa taevast. täna hommikul ma kahjuks ei saanud äh, operatiivsel pressikonverentsil osaleda, ma pidin parlamenti tulema, aga eh, me oleme telefoniühenduses asjaosalistega, nii õhuruumi kasutajatega, teenu-, teenistuse, teenusepakkujatega, eh, firmadega, kõik on kohal äh, Äh, hommikustel nõupidamistel ja arutavad, kuidas vältida seda, et kogu õhuruumi ei sulgetaks. teine küsimus on ICAO suunised äh, ohu hindamise kohta vastavalt liikmesriikide lennujärelevalveametitele jällegi peame me paika panema standardid, kuidas hinnata, kas on ohutu lennata või mitte. ja loomulikult, kui otsus tehakse, siis peab Järelevalveamet ka sellele oma templi panema, oma heakskiidu andma aga me tahame vältida seda olukorda, kus Eurokontroll ütleb, et kõik õhuruum on kinni pandud. Ühendkuningriigis juba on viimase kahekümne nelja tunni jooksul ära jäänud kakssada viiskümmend äh, lendu, aga äh, vähem, aga vähemalt ei juhtunud nii äh, nagu eelmisel aastal, et kui kogu õhuruum suleti, siis jäid ära tuhanded lennud. vabandan, et ma nüüd nii pikalt ja laialt räägin, aga kõik liikmesriigid rakendavad SRA lähenemist, see tähendab seda, et lennuliinid vastutavad ise rohkem, osa õhuruumist on kinni madalatel lennutasanditel Bremeni ja Hamburgi vahel näiteks. viimastel tundide andmeid mul ei ole, Berliini ümbruses on ka õhuruum suletud, Ühendkuningriigi olukord ilmselt täna pareneb, aga loomulikult peavad nad nüüd äh, veel kannatama nii-öelda tagasilöögi tõttu, mis, mis neid tabas või nende sündmuste tõttu, mis tulenes nendest eilsetest sündmustest ja äh, ma tahaksin ka ausalt öelda, et me oleme näinud ka, et liikmesriigid äh, tegelevad nende probleemidega erinevalt, aga äh, Saksamaa õhuruumi kinnipaneku tõttu on Bremeni ja Hamburgi piirkond kinni, aga praktiliselt praktilisest seisukohast võib öelda, et kahju on ikkagi väga piiratud. ma ei tea, mina äh, oleksin muidugi äh, hea meelega andnud ja annaksin teile informatsiooni ka operatiivselt, aga, aga kui teid huvitab, siis võib-olla leiame mingi võimaluse, et teid pidevalt kursis hoida arengutega kui tõesti keegi vajab operatiivset informatsiooni, siis selle informatsiooni, mis te andsite, ma edastan ja nüüd suur aitäh teile viimase informatsiooni eest, loodame, et see praegune purskav vulkaan rahuneb maha, asjad normaliseeruvad, kui kellelgi on veel muid küsimusi, siis räägiksime nendest, kui ei, siis suur aitäh personalile, tõlkide,